tänane istung on ala, avan-, alanud. nagu te teate, on esimene punkt tänases päevakorras hääletus. hääletus kiirmenetluse taotluse üle, see puudutab äh, nõukogu määrust tuhat kakssada kolmkümmend neli aastast kaks tuhat seitse ühise turukorralduse kohta äh, mis ja teatavate põllumajandustoodete kohta. ma ütlen seda veel kord. Äh, ühise turukorralduse määrus, sõna on proua de Castrol. Well, Mr de Castro, sorry. härra de Castro hoopis, vabandust, ütleb härra president. härra de Castro, palun ma annan teile sõna, et te saaksite oma arvamust avaldada kalanduskomisjoni nimel ning äh, Põllumajandus- ja Maaeluarengu Komisjoni nimel. härra De Castro, palun. härra president, suur tänu. härra volinik, kallid kolleegid, taas kord räägime me siin piimandussektorit tabanud kriisist ja sellest, kui sügav see kriis on, see on muidugi äärmiselt murettekitav ja talunikel ei jää muudki üle, kui meelt avaldada ja väljendada nii omapoolset muret oma tuleviku pärast. me, ette, komisjoni ettepanek on laiendada abipaketti ka piimapulbrile ning äh, juustudele, me oleme rõhutanud seda, et Euroopa Komisjoni meetmed seni on olnud sugugi mitte piisavad ja täna hääletame siis selle üle, kas kiirmenetluse korras anda pikendus piimasektorile. tegemist on siis määruse tuhat kakssada kolmkümmend neli murd kaks tuhat seitse ühtse turukorralduse kohta ja puudutab see siis erakorraliste meetmete võtmist ilma tavalisi parlamendi menetlusi läbimata eile põllumajanduskomisjon arutas seda volinik Fischer-Bowli kohalolekul ning äh, ma tahaksin kõigepealt komisjoni nimel tänada äh, proua volinikku selle eest, et ta tuli parlamenti kohe pärast Luksemburgis toimunud põllumajandusministrite nõukogu. see oli äärmiselt lugupidav samm, mida me hindame väga kõrgelt. ja eile pidasime elava arutelu äh, maha selles küsimuses, kolleegid olid väga kriitilised, öeldi, et komisjon viivitas liialt tegutsemisega, arvestamata seda, kui ulatuslik tänane kriis tegelikult on ja räägiti ka sellest, et vastavalt artiklile sada kolmkümmend kuus, sada nelikümmend kuus, vabandust, ei olnud parlamendil õigust kaasa rääkida tehtud otsustes. meil on vaja Äh, märksa laiemalt läheneda kriisi lahendamisele ja äh, saadikute mured olid täiesti põhjendatud. samas tuleb aga nendida seda, et komisjon on astunud väga suuri samme edasi, edasiminek on märgatav ja arvesse on võetud ka parlamendi seisukohad ning meile selgitati siis, et kuidas ähm, kahesaja kaheksakümne miljoni euro suurust eelarvet kasutatakse, see tuleb hääletusele kahe tuhande kümnenda aasta eelarve hääletusel, räägi, puudutab see siis otseselt äh, juustu eraladusta, eraladustamist ning äh, viisteist miljonit eurot suunatakse siis äh, otsetoetustena, otseabina, nii et ähm, seda kõike arvestades, härra president, ma paluksin kojal hääletada selle hääletuse kiirmenetluse taotluse poolt, aega on juba liiga palju raisatud tühja, me peame tegutsema nüüd ja tuleb kriisist väljasaamiseks lihtsalt asju ettepoole nihutada. kallid kolleegid, Lissaboni lepingu jõustumisega mis on ukse ees, peame me kandma kaasatusmenetluses niikuinii põllumajanduses oma vastutust, nii et näidakem vastutust üles ka täna eh,. Ponivas... aitäh selle sõnavõtu eest, lugupeetud daamid ja härrad, me hääletame nüüd kiirmenetluse taotlust, see tähendab, et äh, kõneaeg on piiratud kolme minutiga, kes sooviks veel toetada seda taotlust või, äh, või võtta sõna selle vastu? Pan jest, pan jest za czy przeciw? Are you kas te olete selle poolt või vastu? ma rää- äh,, räägin selle vastu. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, ma räägin, nüüd võtan sõna kiirmenetluse taotluse vastu, aga mitte sellepärast, et ma oleks arvamusel, et me ei vaja selliseid meetmeid, vaid ma ei ole kindel, et komisjon võtab õigeid meetmeid ja et komisjon üldse soovib või on võimeline praegust kiir-, äh, piimakriisi lahendama. komisjon ei ole mitte probleemi lahenduse osa, vaid ta on ise probleem ja sellepärast tuleks järgi mõelda, äh, sellepärast et osa äh, probleeme on just nimelt suurendatud piimakogustes tekkinud ja komisjon äh, kuude kaupa ei reageerinud üldse neli nädalat tagasi komisjon ütles, et äh, pole põhjust reageerida, äh, turuolukord muutub paremaks ja tuleb lihtsalt oodata. ja meie arvame, et komisjon ei äh, suuda midagi teha, me ei ar-, me ei arva, et see oleks õige tee, mida me praegu teha kavatseme. komisjon ei suutnud ka eile öelda, et äh, mi-, kuhu need lisavahendid lähevad, ta räägib ümberkorraldamisest, aga ei, see tähendab lõpuks, et piimatootjaid on vähem ja ta ei, nad ei taha ka tootjate organisatsioone eh, tugevdada, vaid eh, anda rohkem raha välja eksporditoetustele. ja juttu ei ole ka sellest, et me toetame to-, tootjaid ähm, ja meil on väga palju kahtlusi selles osas, et komisjon praegu tõesti püüaks seda kriisi äh, lahendada, me anname neile välja blankoveksli, ilma et me teaks, mida komisjon teeb, teha tahab ja mit-, millega ta seda teha tahab. ja veel üks asi, mille pärast me oleme vastu, see on väga põhi-, oluline põhjus. parlamendina me võitlesime palju selle eest, et me saaks rohkem äh, õigusi, eriti just põllumajanduse vallas ja esimene asi, mida me nüüd teeme vahetult enne, kui me saame Lissaboni lepingu, on, et me loobume jälle nendest õigustest. see ei saa, tohi nii olla see on äh, minu meelest veidi ähm, ebaharilik. meie peame oma äh, õigusi kasutama, me peame siin arutelusid pidama ja me võt-, peame parlamendina äh, võtma asjad enda kätte ja pidama siin arutelusid me ei saa siin oma õigustest loobuda, vaid meie parlamendisaadikutena peame tegutsema ja me tahame äh, piimatootjaid äh, nendes küsimustes äh, tõsiselt aidata, aitäh! Eh, aitäh teie sõnavõtu eest. härra Dess saab sõna. Do you want to? Okay. Yes, please. Ja, vielen Dank, Herr Vor- aitäh. armsad kolleegid, kiirmenetlus äh, taotlus, mille komisjon esitanud, ei äh, kindla-, kindlasti ei täida kõiki soove ning osaliselt ma olen nõus eelkõnelejaga, aga kui me seda kiirmenetlust ei kasuta, siis saadab see täiesti vale signaali välja piimatootjatele ning äh, sellepärast ma toetan seda kiirmenetluse taotlust meil on ka menetluse jooksul muudatusettepanekute kaudu parandada seda taotlust ja see, mida ütles kolleeg, et me loobume oma õigustest, meil on võimalik muudatusettepanekute kaudu neid õigusi ajaliselt piirata, et me anname komisjonile võib-olla kaheks aastaks ainult need õigused ja siis äh, jälle sekkume ise, nii et äh, sellepärast mina oleks selle poolt, et meil on päevakorras selline kiirmenetluse taotlus, aitäh! aitäh selle sõnavõtu eest, lugupeetud daamid ja härrad. me kuulsime ühte äh, sõnavõttu kiirmenetluse taotluse vastu, ühte kiirmenetluse taotluse poolt, äh, sõnaaeg on piiratud, kõneaeg on piiratud kolme minutiga, nüüd me hakkame hääletama ei ole esitatud äh, nimelise hääletuse taotlust, see tähendab, et meil on tavaline hääletus, kes on taotluse poolt aitäh, kes on vastu? kes jääb erapooletuks? aitäh, suure häälteenamusega on see taotlus vastu võetud. aitäh. see tähendab, et äh, see kirjanduse taotlus läks läbi, hääletus toimub äh, neljapäeval ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme, kolmapäeval ja ma palun, et te peaksite sellest tähtajast kinni. arutelu toimub täna õhtul. ma tahaks teil meelde tuletada, et arutelu toimub täna õhtul ja homme äh, hommikul kell kümme on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg järgmine punkt päevakorras on nõukogu ja komisjoni avaldused, kliimamuutused ja arenguriigid äh, Kopenhaagenis toimuva Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste teemalise konverentsi kontekstis. ma sooviks anda sõna